suure rõõmuga võtame siin täna vastu meie kolleegi Jan Takelli, kes on Iraagi parlamendi saadik. kõigil on meeles tema väga liigutav kõne eelmise aasta augustis Iraagi parlamendi ees, kus ta palus jesiidi naiste vabastamist. kes olid ähm, sattunud ähm, islamiriigi ohvriteks proua Diljar Sayed Yassam, proua Eshtaha Otman härra Korshe Dotman Jussif. me avaldame kõik neile austust ning ühtlasi ka imetleme teie julgust, toetame teid täielikult teie võitluses, toetame teie võitlust jesiidi rahva eest, et nad saaksid rahus elada ning seda oma usus, nii et tere tulemast Euroopa Parlamenti, Euroopa demokraatia koju!